härra Evansilt ning äh, teise, neljakümnelt teiselt alla kirjutanult äh, kirjaliku vastulause resolutsiooni ettepanekule. vastavalt äh, sättele artiklis üheksakümmend kodukorras on resolutsioon käesolevale sessioonile arutelu ning äh, hääletuse jaoks äh, päevakorras. ma pakun välja, et täna õhtul viimase punktina tuleks seda arutada ning hääletus leiab aset homme lõuna ajal ning muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on täna kell viisteist null null. sõna on äh, härra Evansil suur aitäh, lugupeetud president, nagu te ütlesite, siis esmaspäeva õhtul Välisasjade komisjon võttis vastu äh, dokumendi, mis puudutab halvenevat humanitaarolukorda Sri Lankas vastavalt kodukorra artiklile üheksakümmend üks. Äh, olukord Sri Lankal on äh, ilmselgelt väga tõsine, aga mis täpselt toimub humanitaarvaldkonnas, ei ole veel selge. ma olen teadlik, lugupeetud president, et siin kohas on väga palju erinevaid seisukohti selle küsimusega seoses ja seetõttu ma leian kõige mõistlikum on tegutseda niimoodi, oluline, et me paneme paika aja õigeks ja heaks aruteluks, seda ei saa panna sellele plenaarile, võib-olla saaks seda teha järgmisel täiskogul, mis on kümne päeva kaugusel. Äh, ma olen äh, tänulik Rahvaparteile, kes on toetanud sellist lähenemist ja kuna me oleme siin kõik tõsised inimesed, lugupeetud president, siis ma palun, et äh, kolleegid toetaksid resolutsiooniga arutelu järgmisel täiskogul selleks, et me pühendaksime Sri Lanka olukorrale piisavalt tähelepanu, aitäh! hästi, siis väga kiirelt, kes on selle poolt ja kes on vastu? kes on sellise lahenduse poolt? kes on raporti poolt? Äh, palun äh, teeme seda elektrooniliselt, sellepärast et ma ei näe midagi, mis saalis toimub. hääletus on alanud. tundub, et me praegu toimime liiga kiirelt. Rakon Bandit palus sõna, ma annan talle sõna ning seejärel jätkame. lugupeetud president, kui keegi teeb ettepaneku, siis alati on võimalus ju ka enne hääletust selle vastusõna võtta. ma tahaksin lihtsalt ütelda, et olukord Sri Lankal on äärmiselt eh, dramaatiline sada viiskümmend tuhat inimest on lõksus, nad ei saa äh, välja sealt, sama olukord on ka Birmas. seega ma leian, et äh, täna peab päevakorda jääma Sri Lanka, selleks et me näitaksime, kuivõrd äh, me tahame üles näidata solidaarsust nendega, kes seal on raskes olukorras. väga hea, aitäh, härra kombandid, kõik on selge. nii et pakutakse välja hääletuse edasi lükata või häälet-, hääletus äh, läbi viia, kes on selle poolt, et hääletus edasi lükatakse? kes on selle vastu, et hääletus edasi lükatakse? väga hea, nii et äh, te olete selle vastu. Läheme siis edasi hääletusega, hääletustega. vastavalt lihtsustatud hääletuskorrale proua Keeringkäte Odenbergi raport nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud?